rohkem kui kahekümne tuhande lapse tuleviku väljavaadete pärast. suur aitäh, lugupeetud volinik, arutelu sellel teemal on lõppenud ning hääletame seda teemat eh, homme kell kaksteist kolmkümmend. nüüd liigume edasi meie tänase päevakorra viimase punkti juurde, milleks on härra Toieri raport, mis puudutab struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi äh, tulevikku. annan raportöörile sõna, teil on neli minutit. suur tänu, proua president, austatud kolleegid, proua, härra volinik, nüüd hilisel tunnil me räägime teemal, mis on meie jaoks väga olulise tähtsusega ühtekuuluvuspoliitika moodustab kolmkümmend seitse protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja nüüd aastal kaks tuhat üksteist me oleme programmiperioodi keskel ja tekib küsimus, kui palju vahendeid on ära kasutatud. tuleb täheldada, et mõningates liikmesriikides äh, on äh, vastuvõtuvõimekus äh, maha jäänud plaanidest mis pandi paika fondide kulutamisel Bulgaaria, Rumeenia, neid tuleks siin mainida, aga ka Itaalia asutajariik, kes võiks kasutada Kalabrias ja Sitsiilias vahendeid äh, ei ole suutnud seda teha ja tekib küsimus, et miks need piirkonnad ei suuda neid vahendeid ära kulutada, mida me eraldame. ja näiteks äh, Kreeka. juba mitu kuud oleme me tõesti juhtinud konkreetselt tähelepanu sellele probleemile, et Kreeka ei suuda ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutada. nüüd äh, Barroso on öelnud, et Kreeka ei ole viiteist miljardit kahekümnest miljardist eurost fondide rahadest ära kasutanud ja volinik Haan käis seal ka kohapeal, käis uurimas olukorda, milles asi on. tihtipeale kaasrahastamine osutub äh, probleemiks Kreeka paistab olevat silmitsi maksevõimetusega ja nad ei suuda oma osa eraldada. aga probleemiks ei ole mitte ainult kaasrahastamine. Kreekas on äh, piirkondi, mis ei äh, soovi suurendada seda Euroopa Liidu poolset äh, osa, nad on rahul sellega, et Euroopa Liit eraldab kaheksakümmend protsenti projekti rahadest, tihtipeale on probleemiks äh, hoopis keerulised äh, meetodid, eeskirjad projektidele raha taotlemisel ja tihtipeale keskvalitsus ei toeta piisavalt piirkondi ja kohalikke äh, omavalitsusi. Rumeenias tihtipeale kulub äh, teatud protseduurideks keskvalitsuses lausa paarsada päeva, samas kui madalamatel tasanditel äh, toimuvad need protsessid kiiremini. daamid ja härrad, mul tekib siin küsimus, et kus on nõukogu, kus on Herman Van Rompuy me räägime siin äh, kolmekümne seitsmest protsendist Euroopa Liidu eelarvest, kakssada viiskümmend äh, miljardit äh, on siin õhus. Poolalt oleks võimalik õppida, Poola on heade juhtimistavadega siin silma paistnud, temalt võiks õppida ja ka Eestit tuleks siinkohal mainida. liikmesriigid äh, peaksid igal juhul äh, kasutama ära neid vahendeid kohalikul ja piirkondlikul tasandil, mis Euroopa Liidu poolt on eraldatud, nii saab tõsta konkurentsivõimet, äh, stabiliseerida tööhõivet ja me loodame, et komisjon jätkab äh, selle teemaga ja survestab liikmesriike, et nad jõuaksid headele tulemustele. suur aitäh, liigume nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna proua Bauer. kõnelejal puudub mikrofon. suur aitäh, lugupeetud president Äh, mina koostasin tööhõivekomisjoni arvamuse sellel teemal ning ma tahaksin tervitada suurepärast koostööd, äh, mis meil raportööriga oli. tema eesmärgiks oli äh, keskenduda ühtekuuluvuspoliitikale erinevatest perspektiividest lähtuvalt, kuidas me seda parandada saaksime, kuidas oleks võimalik raha paremini ära kasutada, millised on takistused ja tõkked, mille me peame kaotama selleks, et me saaksime nende rahade vastuvõtmist parandada tööhõivekomisjoni äh, töö jaoks on äh, kõige olulisem fond tõenäoliselt Euroopa Sotsiaalfond ja praegusel kriisiperioodil muutub Euroopa Sotsiaalfond veelgi olulisemaks, sellepärast et äh, tööhõive on üks meie prioriteete. ja mina usun, et raportööril oli õigus, kui ta ütles, et äh, meil on äh, sotsiaalfondi all kaasrahastamisega probleeme, sellepärast et meil on eelarvepiirangud ning piirav eelarvepoliitika valitsuste poolt ja selle kõige taustal ei ole piisavalt raha ja eh, nii valitsusorganisatsioonid kui vabaühendused eh, näevad kurja vaeva selleks, et oma eh, osalust kokku saada. järgmine kõneleja, palun. proua Peres. suur aitäh, president, kallid kolleegid kellaaeg on hiline, aga tegemist on ääretult olulise teemaga. me räägime siin äh, tõuke- ja ühtekuuluvusfondide kasutamise optimeerimisest selleks, et tagada see, et need ressursid, mida on võimalik kasutada, äh, saaks kulutatud võimalikult tõhusalt me peame parandama vastuvõtu suutlikkusega seotud probleeme, me peame neid lahendama, me peame äh, menetlused, äh, mida tuleb kohaldada, muutma paindlikumaks, me peame tagama selle, et juurdepääs fondidele oleks äh, lihtsam, hõlpsam, me peame tegelema ka pettusevastase võitlusega me peame tagama ka parema sünergia erinevate fondide vahel. ma tahaksin rõhutada ka seda, et ääretult oluline äh, on äh, võimalikult tõhusalt äh, rakendada just Euroopa Sotsiaalfondi ja seda selleks, et äh, tulla toime praeguste ähm, tööhõivet puudutavate väljakutsetega, mis kriisist tulenenud on. kallid kolleegid, me peame Euroopa taas äh, õigele teele tagasi aitama, äh, sest Euroopat ehitatakse nii vajaduse kui ka ambitsioonipõhiselt, põhiselt, aitäh! kolleeg Anton Esko saab järgmisena sõna. suur aitäh, lugupeetud president! rahalise abi vastuvõtmine on midagi, mida liikmesriigid peavad tegema pidevalt ning sellesse protsessi on vaja kaasata äh, igal sammul kohaliku ja regionaalse tasandi asutused. Äh, kogu see protsess on ääretult keeruline ja see võib kaasa tuua endaga raskusi ja vigu liikmesriigid ja piirkonnad äh, raiskavad väga palju aega, et äh, nende äh, probleemidega toime tulla ja seetõttu on vaja asju lihtsustada nii riiklikul tasandil kui ka ühenduse tasandil selleks, et lihtsustada juurdepääsu nendele rahalistele vahenditele, nendele fondidele ning et tagada nende fondide hea juhtimine ja seda kõike tekitamata raskusi ja probleeme kasusaajatele meil on vaja eh, lihtsamat fondide raha jagamist, eh, meil on vaja suuremat eh, tõhusust, läbipaistvust, vähem bürokraatiat, meil on vaja vähendada taotlustes esinevaid vigu ja viivituste hulka komisjoni raamdokument, mis tulevikus peaks koostatama, peab kaasama endas kõiki osapooli. nüüd saab sõna proua Tikau. Euroopa Liidu regionaalpoliitika võimaldab vähendada piirkondadevahelisi lõhesid ning luua uusi töökohti vastuvõtusuutlikkuse määr kõigub riigiti. Rumeenias on väga madal vastuvõtusuutlikkuse määr, aga see ei tohiks väheneda kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani Äh, ja, ja see ei tohiks vähendada äh, selle perioodi jaoks äh, ähm, Rumeeniale eraldatavaid vahendeid. meil on vaja paindlikkust ähm, tegevusprogrammide koostamiseks ja meil on vaja piisavalt aega selleks, et neid ellu rakendada. me, meil on vaja raha saada Euroopa fondidest selleks, et infrastruktuuriprogramme ellu viia ning selleks, et parandada ehitiste energiatõhusust. komisjon on eraldanud äh, äh, rahasid transpordiprojektidele, mis kuuluvad äh, ühtekuuluvuspiirkonda. see on ääretult oluline transpordisektori jaoks Euroopa Liidus. mina kutsun üles jätma need eraldised sama suureks, nagu nad on varem olnud, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna järgmine kolleeg proua Pasescu, palun. suur aitäh, kõigepealt äh, ma tahaksin äh, rääkida äh, sellest, et Rumeenias loodi ei, hiljuti ministeerium, mis vastutab just selle valdkonna eest, millest me siin täna räägime. Rumeenial ja Bulgaarial on raskusi Euroopa Liidu rahade kasutamisega, ma tahaksin öelda, et selle aasta juunikuus Euroopa Komisjon peatas maksed regionaalsele tegevusprogrammile äh, meie pro-, meie riigis ja esile on toodud äh, riigihankesüsteemi puudujääke äh, selle põhjusena. Need fondid, millest me siin räägime, aitavad kaitsta meid Eurotsooni kriisist tulenevate ohtude eest ja mina arvan, et äh, rahade kasutamist saab parandada ka siis, kui parandada äh, koostööd äh, piirkondlikul tasandil, võttes arvesse mitmeaastase finantsperspektiivi iseloomu, siis ähm, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuleb ellu rakendada Euroopa rahadega finantseeritud projekte. suur aitäh, järgmine kõneleja Äh, proua äh, Benova. Äh, suur aitäh, Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide raha vastuvõtusuutlikkus on tekitanud probleeme teatud riikides, sellepärast et esineb palju vigu ja tuleb täita väga palju erinevaid tingimusi selle raha saamiseks ja kasutamiseks Äh, vigade otsimiseks äh, vajamineva aeg on olnud liiga pikk ja seetõttu me peame vähendama äh, neid perioode ning tagama süsteemi stabiilsuse. teiseks, me peame kindlasti vaatama seda, millise, mille, miks tingimusi ei täideta. kui on teatud puudujääke, siis me peaksime panema paika teatud hierarhia nendest puudujääkidest, vaadata, arutama seda, kui rasked need äh, puudujäägid on. Äh, võib juhtuda, et mõned puudujäägid on äh, tingitud ainult pisiprobleemidest ja ma arvan, et me peaksime siiski keskenduma Euroopa küsimuste tuumale, põhiolemusele ja ma arvan, et me peaksime oma vaatenurka siinkohal veidi muutma. aș vrea să încep prin a l felicita suur tänu, proua president. kõigepealt ma sooviksin tänada kolleege, kes osalesid arengukomisjoni visiidil Rumeeniasse. Rumeenial on endiselt probleeme Euroopa Liidu fondide raha ärakasutamisega ja komisjon juba välja pakkunud mitmeid meetmeid, näiteks äh, Rumeenia omalt poolt on loonud äh, Euroopa Asjade Ministeeriumi, kus on ministriks endine volinik Viktor Orban. meil on järjest rohkem kõrge väärtusega projekte saime teate Euroopa Komisjonilt täna, et kiideti heaks kaks projekti, mis on väärt seitsesada kakskümmend neli miljonit eurot, need on siis kaks projekti, nii palju väärt. härra Mikolašik. tere õhtust äh, proua president, äh, härra asepresident, kolleegid. fondide ärakasutamine on ääretult oluline, kuna see aitab üle saada lõhedest Euroopa Liidu riikide vahel struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondide vahendite ärakasutamine erineb äh, regiooniti, kõige mahajäänumad äh, piirkonnad mis vara, vajavad tegelikult äh, raha kõige rohkem, ei saa kasutada fonde, kuna neil ei ole oma osalust kaasrahastamiseks ja neil on puudu ka inimressursist. me peaksime kindlasti abimeetmed äh, hästi fokusseerima regionaalsel ja kohalikul tasandil fonde tuleks kasutada ära tõhusamalt kui seni ja minu riik samuti võiks seda teha. härra volinik, palun. proua president, kõigepealt äh, ma sooviksin tänada härra Toirerit äh, raporti eest, mis on väga oluliseks teemaks meie päevakorras. Neid teemasid tuleb käsitleda detailselt. Need on eriti olulised, kui me hakkame rääkima mitmeaastase finantsraamistiku tulevikust. tahaksin äh, tervitada seda raportit, mis on oluline panus Euroopa Parlamendi poolt arutelusse teemal fondide vahendite kasutamine meil on hea meel, et siin viidatakse vahendite kasutamise võimele laiemas mõttes, see läheb äh, kaugemale finantsküsimustest, vaid siin räägitakse ka tõhususest ja fondide haldamisest. väga oluline on äh, pöörata tähelepanu väljakutsetele, mis liikmesriikides on seoses fondidega. ja parlament ja komisjon mõlemad on veendunud, et tuleb lahendada see fondide kasutamise ebapiisavuse probleem. me oleme nõus raportiga selles osas, kui muret tekitav on osades riikides äh, fondide aeglane kasutamine, see puudutab eriti aastaid kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat seitse, fondide kasutamine on kasvanud viimasel aastal, see on praegu kakskümmend üheksa koma kaks protsenti, struktuurifondi vahendite kasutamine on kiirenenud ja see liigub praegu ülesmäge hea tempoga. tänaõhtused sõnavõtud näitasid, et me peaksime saama omad õppetunnid praegusest äh, perioodist ja oluline on panna paika tuleviku mängureeglid selles valdkonnas. praegu me valmistame ette fondide kasutamist aastani kaks tuhat kakskümmend ja seal arvestame ka kõigi mainitud kogemustega. analüüsi raporti oluliseks osaks on äh, menetluste lihtsustamine ja ülekuldamise vältimine nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil. tihtipeale see ülekuldamine leiab just aset äh, seadusloomeprotsessi lõpupoole, eriti just kohe äh, riiklikul, äh, siseriiklikul tasandil. oluline on tugevdada haldusvõimekust ja toetada kohalikke omavalitsusi. osades liikmesriikides on probleeme haldusvõimekuse ja juhtimisega ning seetõttu ei suudeta ka fonde korralikult ja õigeaegselt kasutusele võtta. nüüd äh, pööratakse siin tähelepanu ka partnerluse parandamisele ja mitmetasandilisele juhtimisele see tähendab seda, et meil peaks olema parem koordineerimine Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel. niimoodi tuleks teha ettepanekud, kuidas hallata fondi vahendeid tulevikus paremini. Monika Vlašikova-Penova mainis äh, siin äh, roomade kaasamiseks fondide kasutamist ja ma usun, et äh, me peame veel jätkama tulevikuski arutelusid sel teemal, kuidas Euroopa Liidu fonde paremini ära kasutada romade integreerimiseks. suur tänu, raportöör, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend ja järgmine istung äh, algab homme teisipäeval üheksa null null ja